lugupeetud daamid ja härrad, võtke istet. There is your headphone on the right. Meine Damen und Herren, es wäre eine große Ehre lugupeetud daamid ja härrad, mul on suur au tervitada siin Iirimaa Vabariigi presidenti härra Higginsit. tere tulemast, härra president Euroopa Parlamenti! kallid kolleegid, äh, härra Higins peab meie ees kõne täna, kuid enne, kui talle sõna annan, on mul väga hea meel Luksemburgi äh, vürsti ja tema abikaasat tervitada siin Euroopa Parlamendi äh, vaatajate tribüünil mul on väga hea meel, et külastajate tribüünil on ka härra Higinsi abikaasa proua Higins. proua Higins, tere tulemast Euroopa Parlamenti! lugupeetud daamid ja härrad, sõna saab Iirimaa Vabariigi president härra Higins, palun Eh, härra president, Euroopa Parlamendi saadikud, proua volinik Egan Quinn. ma tahaksin teid kõiki tänada selle eest, et mul on võimalus teie ees siin kõnelda te olete Euroopa otse ja demokraatlikult valitud kodanike esindajad kahekümne seitsmest, varsti kahekümne kaheksast liikmesriigist. härra parlamendi president, volinik Egan Quinn, tahaksin tänada teid selle eest, et mul on võimalus kõnelda siin teie ees, kes te olete kahekümne seitsme, varsti kahekümne kaheksa liikmesriigi kodanike otse demokraatlikult valitud esindajad. mina räägin teie ees kui Iirimaa president Iirimaa on saar, mis on alati olnud Euroopa asjadega seotud. meie riik on alati vaadanud väljapoole ning meie inimesed on alati olnud tugevalt seotud Euroopa kultuuri ja teadmistega juba vanadest aegadest alates ning me oleme alati võtnud Euroopa kutset igal sajandil, nagu ka nüüd, kus Iirimaa on seitsmendat korda Äh, nõukogu eesistuja meie neljakümnendal liidu liikmelisuse aastal. olgu siis meie vanad keldisidemed ähm, Euroopa teadlaskonnaga või meie tänapäevane pidev toetus Euroopa ühtsusele, oleme meie Euroop-, äh, iirlastena olnud alati eurooplased. Euroopa on alati olnud iirlaste südames. meie oma keeli keeles on Euroopa müütilised lood alati olnud tähtsal kohal ning tuleks siinkohal ka ära mainida seda, kuidas tänapäeval näidendidki kasutavad ära Kreeka ja Rooma klassikaliseid, klassikalistel allikatel põhinenud vanad, vanasid keelimüüte. Iiri keel, iiri keelt on alati mõjutanud vanad Euroopa müüdid, nagu näiteks Hoomerose Odüsseia kirjanduses on Euroopa rahvad loomulikult alati austanud seda kultuurilist mitmekesisust, mis sagedasti tuleneb just meie ühistest müütidest. aga just mõistuse ja vaimuga soovisid iirlased anda oma suurima panuse. näiteks juulis tuhat üheksasada viiskümmend Iirimaa peaminister John Costello ja Iirimaa välisminister, Nobeli preemia laureaat ja Amnesty Internationali asutajaliige Sean McBride sõitsid Luxeur'le Beni, et ametlikult tähistada tuhande neljasajandat sünniaastapäeva Kolumbaanusel, kes on üks olulisemaid Iiri ja Euroopa pühakuid. Kolumbaanus ja püha Kallus reisisid üle Euroopa, Euroopa ja rajasid õppekeskusi, kloostreid ning kogukondi üle Euroopa, põhilinimelt Boobioni. ning just see mm, kodanikutunnetus Euroopas peaks olema see, mis an-, annab eurooplastele selle Euroopa tunde ja sellest soovimiga, soovingi ma rääkida täna, kus meil on Euroopa kodanike aasta. aga sellest Luxeuil Le Peni kohtumisest tuleks veel paar sõna öelda tuhande üheksasaja viiekümnendal aastal. sest selle kohtumise päevakord, nagu tänapäevalgi kohtumistel sageli, oli avalikustatust veidi erinev. kõnelejal kadus mikrofon. About that meeting in Luxeuil Le Pen see Luxeul Lebani kohtumine tuhat üheksasada viiskümmend siis. nagu ma ütlesin, eh, nagu ka tänapäevastel kohtumistel, oli ka toonase kohtumise päevakord erinev avalikustatust. Eh, see pidi olema eklesiastlik, sest näiteks paavsti nuntsius Monsieur Roncalli osales seal, eh, tema oli hilisem paavst Johannes kolmeteistkümnes, samuti oli kohal Poobia piiskop aga nagu me teame nüüd Magritte Marie Dubois äh, memuaaridest, kes on tuntud, oli tuntud Sorbonni teadlane, oli selle kohtumise eesmärk eelkõige toetada Robert Schumanni äh, Prantsusmaa välisministri ja tema mõttekaaslaste paljudest teistest Euroopa riikidest äh, suure mõtte toetamine, et ühendataks Euroopa riigid. Schumann teadis ka Iirimaa Varakristiku ajalugu ning ning ta ütles ka, et Kolumbaanus peaks olema nende kaitsepühak, kes üritavad nüüd üles ehitada ühendatud Euroopat. see Schumanni kohtumine ning järgnevad, sellele järgnenud kohtumised, kus osales ka näiteks muuhulgas Jean Monnet, ähm, olid reaktsiooniks ähm, hilis, äh, hiljutistele kohutavatele sündmustele ning me ei tohiks kunagi unustada ning ma rõhutan seda ka täna, et toona nad mõistsid juba, kui olulised on meie suured traditsioonid tead-, teaduses, filosoofias, moraalis ning nad ei üritanud ainult asendada sõda rahuga, vaid üritasid luua Euroopat, kus Euroopa rahvad töötavad üheskoos. see ei olnud mingisugune abstraktne konstruktsioon, vaid praktiline ettepanek mis põhines mm, mälestustel ning kogemustel ning eesmärk oli ühendada Euroopa majanduslikult ning eetiliselt. Äh, aga Euroopa Liidu loojate äh, saavutusi ei tohiks võtta iseenesestmõistetavalt. täna meie, täna meie Euroopa kodanikud on ohustatud meil puudub harmoonia, väheneb sotsiaalne sidusus, pead tõstab rassism ning suureneb järjest, väheneb järjest demokraatlik vastutus. Need ähvardavad pilved on Euroopa koha, kohal, mis parematel aegadel otsustas, et tema hümn peaks mingi kaasaegse loo asemel põhinema Friedrich Schilleri luuletusel Ood rõõmule, mille oli viisistanud Ludwig von Beethoven. parlamendid on endiselt olulised, Euroopa kodanikud on sajandeid võidelnud oma hääleõiguse nimel näiteks. ja just parlamentidelt ootavad kodanikud vastutust ja strateegilisi alternatiive. kui riikide parlamendid ja Euroopa Parlament kaotavad selle vastutustunde, siis kust seda veel võiks leida? kas on arutlevale demokraatiale mingisuguseid alternatiive, minu arvates mitte. aga ma usun ka, et parlamentid peavad kasutama ära meie äh, intellektuaalset pärandit kogu oma mitmekesisuses ning samuti ära kasutama kaasaegseid öö, äh, teadustööd ning tegema seda pluralistlikult. ma annan endale aru, et Euroopa kodanikuaastal parlamendisaadikutena olete teie Euroopa Liidu valitud esindajad, valitud kodanike poolt, mm, erinevate valijaskondade poolt samal päeval ning ma soovin teile edu teie arutlustes ning eriti soovin edu teile teie dialoogis oma valijatega, Euroopa kodanikega. Nemad, teie eh, kodanikud, on usaldanud parlamenti ning täiesti õigustatult on neil ootused, et parlament mm, tuleb vastu nende vajadustele. ma tervitan vägagi seda, et Euroopa Parlament on juurde saanud mõju ning öö, eh, tal on suurem õigus otsuseid vastu võtta kas või näiteks mitmeaastase eelarvestamise käigus kui ma äh, kultuuriministrina üheksakümne kuuendal aastal siin käin, käisin, siis parlamendis seda õigust veel ei olnud. ning ma soovin teile edu selle uue vastutuse kandmisel Euroopa kodanike nimel. kuidas oleks Euroopa Liidu loojad reageerinud praegusele olukorrale? me teame, kui palju on institutsioonid, kaasa arvatud teie oma, töötanud selle nimel, et välja tulla kõige raskemast majanduskriisist, mis Euroopa Liidus on kunagi olnud? kuidas nad on üritanud võimalikult kiiresti reageerida ähm, ning võidelda ka äh, üksuste vastu, kes kel-, mis kellegi ees ei vastuta me peame meeles pidama, et Euroopa kodanikud äh, kannatavad ja just selliste üksuste tõttu, kes ei vastuta mitte kellegi ees, nagu näiteks reitinguagentuurid. paljud meie kodanikud peavad kriisile reageerimist killustatuks, hilinenuks, mitte piisavalt kiireks ning mitte piisavalt solidaarseks pidades silmas praegust rasket majandusolukorda. kodanikud tunnevad, et viimaste aastate majandusnarratiiv on põhinenud suuresti kuivadel tehnilistel aspektidel, näiteks abstraktsetel arvutustel, mis ei põhine reaalsetel nähtustel, nagu näiteks tööpuudus võetakse rohkem arvesse mõju näiteks spekulatiivsetele turgudele, selle asemel, et üles näidata kaastunnet ning empaatiat Euroopa kodanike vastu, kes on tegelikult ju ka Euroopa Liidu liikmed. ning kelle poliitilist, sotsiaalset ja majanduslikku potentsiaali oleks võinud ära kasutada mm, Euroopa ühtse moraali valguses. praeguse, praeguste väljakutsete juures, mis Euroopa ees seisavad, eriti mis puudutab äh, tööpuudust, ei tohiks me keskenduda ainult ühtsele hegemoonsele mudelile, mis on ülimuslikum teiste mudelite kõrval, mis peaks siis näiteks tööpuudusest äh, lahti äh, saama me ei saa keskenduda ainult logistilisele majandusteooriale, mis on kitsas ning intellektuaalselt küsitav ning mis ei hooli eriti sotsiaalsetest tagajärgedest. meie, et Euroopa Liit ei peaks olema, põhinema ainult majandusruumil, kus omavahel võitlevad tugevad ja nõrgad, meie kodanikud soovivad pigem solidaarsust, ühtekuuluvust ja järjest edasi arenevat poliitilist liitu, mis aitaks edasi edendada rahu, jõukust, põlvkondadevahelist õiglust ning seda jätkusuutlikult. ja see on suur väljakutse. eriti võttes arvesse, et me võime läbi kukkuda siis võiks maja, siis on oht, et majanduskriis viib ka Euroopa Liidu legitiimsuse kriisini. sest äh, Euroopa Liit on ju, äh, põhineb ju väärtustel, nagu näiteks eneseväärikus, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ning inimõiguste austamine. Euroopa Liidu legitiimsus tuleneb tema kodanike toetusest, see side kodanikega, nende usk, et Euroopa Liit koosneb neist ja on nende jaoks, on kriitilise tähtsusega. ilma selleta kaldume me teelt kõrvale, kodanikud peavad lähtuma nii oma südamest kui mõistusest. ning neil on vaja kinnitust, et Euroopa Liit peab kinni oma aluslepingutest. juba ammu teatas Jacques Delors, et Euroopal on vaja hinge, aga ka tänapäeval kehtib see ütelus me ei tohiks unustada seda, et me oleme suure, suurte Euroopa väärtuste pärijad, väärtuste nagu Kreeka demokraatia, Rooma õigus, judeokristlik traditsioon, reformatsioon, valgustus, suure, suur demokraatlik revolutsioon, mis algas Prantsusmaal. Euroopa on seega midagi enamat kui lihtsalt majandusruum, kus omavahel võideldakse, kus kodanikud peavad kulutama oma, oma elu abstraktse majandusmudeli teenistuses ning mille ühiskondlikke eeldusi ei saa nad küsimärgi alla panna demokraatlikel valimistel. me peame oma tuleviku jaoks tagasi vaatama aluslepingute poole, võtma arvesse väärtusi nagu ühtekuuluvus ja solidaarsus liikmesriikide vahel, kodanike vahel ning ka Euroopa Liidu ja ülejäänud maailma vahel meil on vaja, vaja üheskoos töötada selle nimel, et meie tulevik oleks helgem. Jacques Delors ütles ka praeguse kriisi ajal. Euroopal ei ole vaja mitte ainult tuletõrjujaid, vaid ka arhitekte. esimene ja suur, suurem ülesanne Euroopa ees on tagada jällegi jätkusuutlik tööhõive ning tõeline majanduskasv. ühiskonna jaoks ei ole midagi hävitavamat Äh, ning samad, samuti inimese jaoks ei ole midagi õudsemat kui alaline tööpuudus. täna on meil kakskümmend kuus miljonit töötut, viis koma seitse miljonit noort sealhulgas. sada viisteist miljonit inimest on äh, vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse ohus. me ei saa lubada sellisel olukorral jätkuda. Iirimaa on oma eesistumisaegadel alati öö, äh, oma tegutsemises põhinenud öö, aluslepingute vaimule ning ka praegune Iirimaa eesistu-, e, e, e, istumisaeg on prioriteediks seadnud töökohtade loomise. Euroopa Ülemkogu nõustus samuti, et tööpuudus on meie suurim sotsiaalne väljakutse. eelmisel kuul sotsiaalsel tippkohtumisel, härra president, hoiatasite te õigesti, et tööpuudus ja vaesus on kõige ohtlikumad nähtused praegusel hetkel Euroopa Liidus. ma tervitan Euroopa Ülemkogu kokkulepet noorte tööhõive algatuse asjus, samuti tervitan komisjoni edasisi samme selles valdkonnas. samuti on tervitatav nõukogu otsus noorte tagatise tagatisfondi asjus, mis läbi noored alla kahekümne viie aastased inimesed saaksid nelja kuu jooksul pärast töötuks jäämist endale uue võimaluse aga me peame tegema rohkem, me peame tagama, et naised saaksid võrdsena töötada. et vanemad, vanemaid töölisi ei tõrjutaks kõrvale ning et äh, pikemaajalised töötud saaksid äh, kõik võimalused töökohale naasta. aga eelkõige peame me tagama, et tööpuudus ei tooks kodanikele kaasa sotsiaalset tõrjutust, äh, eriti kult-, kultuurivaldkonnas, omaenda kogukonnas. me peame õhutama ka inimesi looma töökohti. meil on vaja toetada oma väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid, mis on ähm, paljude meie kogukondade toeks. me peame andma, toetama inimesi, kes soovivad aidata nii ennast kui teisi, me peame äh, toetama loomingulisust, innovatsiooni ja ettevõtlust. seega Euroopa ei peaks vaatama ainult enese sisse Euroopa mudel on inspireerinud paljusid teisi teel rahu ja demokraatlike institutsioonide poole. kuigi Euroopa leek ei põle nii heli, heledalt viimastel aastatel, on see endiselt lootustandev majakas paljudele vähem õnnelikele rahvastele maailmas näiteks saame me juhtida, kui me räägime ühel häälel kliimamuutuse asjus, kui me tunnistame, et need, kes on kõige vähem panustanud sellesse ülemaailmsesse probleemi, maksavad kõige suuremat hinda selle eest, isegi täna. Euroopa Liit loomulikult on suurim doonor vae-, äh, näljavastases võitluses ning Euroopa peaks selle põhjal edasi tegutsema seega see, kuidas Euroopa Liit suhtleb ülejäänud maailmaga, näitab, kui usaldusväärne ta on. kas Euroopa Liit lubab juhtuda sellele, et praegused majandusraskused äh, pärsivad meie tegevust äh, ülemaailmsete väljakutsetele vastuastumisel, nagu näiteks äh, nälg, vaesus, inimõigused ja kliimamuutus. ma loodan, et mitte. kui me uuesti hakkame nende probleemidega tegelema solidaarselt oma partneritega koos, siis loodetavasti oleme me edukad näiteks aastatuhande arengueesmärgid, kuidas seal äh, austatakse mitmekesisust, austatakse erinevaid arengustsenaariume ning inimõigusi, äh, on oluliseks testiks nii Euroopale kui üle, kui ülejäänud maailmale. ma usun, et Euroopa Liidul on ka julgust vaadata tagasi oma minevikku, äh, ka tumedamatesse perioodidesse oma minevikus, nagu näiteks impeeriumite aega samas tuleb austada mitmekesisust ning humaansust, sest sellest saavad kasu mitte meie, mitte ainult meie kodanikud, vaid terve maailm. me peame aitama kaasa eetilisele ülm-, üleilmastumisele, mis võtab arvesse ka erinevate põlvkondade kohustusi. selline integreeritud diskursus, kui päris aus olla, on praegu puudu meie narratiiv tundub olevat intellektuaalselt lõksus. me ei suuda kellelegi visata kinnast. ning me, tundub, et me ei soovi sellest lõksust isegi põgeneda kui me ei soovi kaaluda alternatiivseid versioone, siis on meil oht, et me muutume moraalselt ja intellektuaalselt impotentseks kordan veel kord, meil on väga rikas intellektuaalne pärand, millele, mille põhjal saame me edasi tegutseda. näiteks meie intellektuaalses pärandis on palju, mida tänapäevalgi arvesse võtta. näiteks Euroopa valgustus, mis põhines ka antiikaja valgustusliikumistel seal on väga võimsaid näiteid dissidentlikest ja radikaalsetest mõtlejatest. ärgem unustagem näiteks öö, ähm, dissidentlikke mõtlejaid nagu Diderot, Kant või Herder. Nemad omal ajal nägid, et öö, ähm, valgustusliikumine täiesti valesti toetas ka impeeriume ning äh, läbi oma raamatute, pamflettide ja kõnede ründasid nad seda nähtust. praegune logistiline majandusteooria on justkui hegemoonia ning see on meie aja probleem loomulikult on klassikaline majandusteadus kasulik väiksemate ülesannete lahendamisel, aga sellest ei piisa, meie suurte probleemide lahendamisel tuleviku nimel, meil on vaja sisulist pluralistlikku majandusmudelit ning tõelist kaasavat diskursust selle elluviimiseks. mina arvan, et see on võimalik. sest seal öö, oleks, sest see ei oleks ainult diskursus, vaid ka erinevad poliitilised sammud, mida saaks astuda me ei, äh, äh, ja see oleks oluline selleks, et me saaks, saavutaksime tõesti pluralistliku ühiskonna äh, demokraatliku vastutuse. Euroopa Parlamendi saadikutena õhutan ma teid lubama neid uusi mudeleid Euroopa diskursusesse, lubama neid teie parlamendikomisjonidesse ning Euroopa Liidu institutsionaalsesse struktuuri. aga selle diskursuse saavutamiseks on vaja kaasata ka intellektuaalid ma arvan, et nad peaksid avalikult ütlema, et Euroopa probleemid ei ole lihtsalt tehnilist laadi ning neid ei saa lahendada lihtsalt tehnokraatlike meetmetega demokraatliku vastutuse arvel. väide, et kodanikud ja nende esindajad ei ole rahanduslikult ja majanduslikult piisavalt pädevad, et vastu võtta otsuseid mis mõjutavad nende elusid, olgu see siis äh, tööpuudus, elamumajandus, tervishoid, haridus või keskkond, sellel väitel, väitel on tõsised mõjud ka õiguspärasusele. see väide viskab kinda demokraatiale endale selline majandusmudel, kui seda asendab, see asendab inimesi, kogukondi ja riike, kaotab oma sideme ajalooga, praeguste väljakutsetega ning sellel ei ole ka öö, piisavalt moraalset tagapõhja astumaks vastu praegustele väljakutsetele. Euroopa Liit, kui Euroopa Liit soovib öö, olla austatud, peab öö, jällegi ammutama kogemusi oma intellektuaalsest pärandist ja ära kasutama Euroopa rahvaste äh, võime, äh, oskused. kokkuvõtteks, kui Euroopa Liit äh, e-, Euroopa Liit peab praegusel hetkel muutuma. me peame ära kasutama idealismi, ning, ning moraalset julgust ja intellektuaalset võimekust, mis oli meie Euroopa Liidu asutajatel. Euroopa Liidul on, on oma, Euroopa Liidu rahvastel on oma ajalugu ning ka praegused vajadused ning ka tulevik. me ei saa lihtsalt oma inimesi pidada reitinguagentuuride öö, statistikaks agentuurid ei vastuta ju mitte kellegi ees ning on ka, aeg on ka näidanud, et nad vahel eksivad. me ei saa tarbijaid nimetada lihtsalt, me ei saa kodanikke nimetada lihtsalt tarbijateks, me ei saa lihtsalt nimetada neid etturiteks spekulatiivses malemängus. Mm, see malemäng, selles malemängus, mille ähm, äh, eeldused on jällegi nõrgad mitte kontrollitud ning sageli ka salastatud. seega meie otsustused peavad olema normatiivsed, mitte lihtsalt tehnokraatlikud. ning me peame minema kaugemale lihtsalt oma vaimse võimekuse integratsioonist, me peame süvendama demokraatiat. ma usun, et logistiline majandusteadus on paljudes valdkondades kasulik, aga ma usun ka, et kui see hakkab asendama integreeritud ähm, mitmedistsiplinaarset teadustööd, mida meil praegusel hetkel on väga vaja, siis ei suuda me vastu astuda praegustele väljakutsetele. kui me sõ-, me tegutseme ainult tehnokraatlikult, siis sellest ei piisa kui me soovime äh, rahumeelset ja jõukat Euroopa Liitu, mida meie kodanikud soovivad, kodanikud, kes äh, ei soovi enam karta nagu praegusel ajal, siis me peame ära kasutama ka sotsiaalteadusi, eetikat ning filosoofiat. president, parlamendisaadikud, volinik, äh, fraktsiooni esimehed erinevatest taustadest meie praegusete probleemideni, oma hirmudest ja loot-, oma hirmude ja lootuste põhjal loodan ma, et me suudame luua uue ühtse värvika liidu, kus inimesed saavad jälle loota oluline on see, et me töötaksime üheskoos, koostöös, kosmopoliitselt ning avatuna ülejäänud maailma ning vastutustundlikult. ning et me kohtleksime kõiki inimesi võrdväärsete kodanikena. meie Euroopa kodanikud soovime luua tõelist Euroopa Liitu, tulla välja pimedusest valguse kätte ning luua midagi, mis tõesti oleks Schilleri poe-, poeemi vääriline, mida alguses nimetati oodiks vabadusele, nüüd aga oodiks rõõmule. suur tänu! suur tänu, president Higins, suur tänu teie suurepärase kõne eest, suur tänu. ma ei tea, härra president, kas kõik liikmed teiega ühel arvamusel on siin saalis. ma kahtlen selles, aga ütlen teile, et kuulasin teid entusiastlikult, mitte kõik ei teinud seda, vähemalt minu mulje oli selline. aga ühte võin teile öelda Iirimaa on õnnelik äh, riik juba sellepärast, et neil on nii tore president. suur tänu, te julgustasite meid väga. palju president.